tänan. kallid kolleegid, mul on väga hea meel täna tervitada sada viitkümmend õpilast kolmekümne kolmest riigist. Nad osalesid Euronest School Arti kursusel südamlik tere tulemast! kaks päeva on Euroopa Liidu riikide